tavalisel ajal ning siis me läheme edasi järgmise raporti juurde, see puudutab äh, Barbara Veileri raportit ettepaneku kohta võtta üle, rakendada, jõustada direktiiv kaks tuhat viis üheksakümmend kaks, mis käsitleb ettevõtjate ja tarbijate vahelise tehinguga seotud ebaausaid kaubandustavasid siseturul ja direktiivi kaks tuhat kuus sada neliteist eksitava ja võrdleva reklaami kohta. nüüd ma annaksin Barbara äh, Veilerile sõna neljaks minutiks. härra president, volinik lugupeetud kolleegid, enne kui ma alustan oma raporti tutvustamist, tahaksin ma eh, öelda veel kord, et minu meelest meie otsus eh, omaalgatuslikke raporteid käsitleda ei ole õige, sellepärast et siin ei teki mitte mingisugust dialoogi, mitte mingisugust tõelisest debatti, minu arvates ei meenuta see üldse parlamendi eh, arutelu ning ma loodan, et pärast valimisi me muudame seda menetlust. kuid siiski ma tahaksin tänada neid kolleege, kes siin praegu ei ole, kellega ma tegin väga head koostööd selle raporti koostamisel ma tahaksin tänada ka komisjoni ja eh, komitee sekretäriaati sellepärast et me saime selle eh, töö käigus teada väga palju uusi asju. me saime teada eh, uusi asju siseturukomisjonilt. see tähtaeg, millal eh, see direktiiv pidi üle võetama liikmesriikide poolt, oli kahe tuhande seitsmenda aasta keskel. tegemist on äärmiselt olulise direktiiviga sest me räägime siin turu harmoneerimisest, aga mõned liikmesriigid ei ole direktiivi ülevõtmise tööd lõpetanud. kuna tegemist on äärmiselt keeruliste direktiividega ja tegelikult on väga huvitav märkida seda, et kolm liikmesriiki, kes ei ole seda tööd lõpetanud, on Euroopa Liidu asutajaliikmed, sellepärast võib öelda, et nemad ei ole uued tegijad selles mängus. Nemad on ju, nendel on piisavalt kogemusi Euroopa õiguse alal. mõned on direktiivi üle võtnud täielikult, mõned osaliselt ja mõned liikmesriigid Äh, mõned liikmesriigid võivad leida end hoopis Euroopa kohtu ees aru andmast, miks nad ei ole seda direktiivi äh, piisava põhjalikkusega üle võtnud. kaks liikmesriiki on sellised, need on äh, Ühendkuningriik ja Austria, kes on väga hästi rakendanud seda direktiivi, nad on teinud seda väga loominguliselt, väga suure pühendumusega siseturg peaks olema asi, mis on kasulik kõikidele liikmesriikidele ning eh, nende direktiivide eh, eesmärk on just eh, anda reeglid piiriüleseks kaubanduseks, kaitsta tarbijaid, anda õigusliku kindluse ja just nimelt just nimelt parlamendiliikmed peaksid kaitsma eh, tarbijaid eh, ebaausate kaubandustavade eest, mitte ainult eh, tarbijaid, vaid ka väikese ja keskmise suurusega ettevõtteid. ma loodan tulevikus, proua komisjon, et me saame need ähm, direktiivid omad vahel kokku sulatada, sellepärast et äh, SME-d, e-, VKE-del ähm, on väga sageli samasugused probleemid nagu tarbijatelgi, kui tegemist on siseturuga. Äh, nad äh, samamoodi kannatavad ebaausate kaubandustavade all Eh, näiteks eh, siin on eh, tegemist nende pettustel põhinevate ärikataloogidega ja nii edasi. ma tahaksin tänada komisjoni selle eest, et nad on sisse viinud niisugused lauskontrollid näiteks lennuettevõtjate puhul ja siis äh, Eh, mobiiliheli nad pakuvate ettevõtete puhul ja ma loodan, et niisugused kontrollid ka jätkuvad, kasutatakse selleks ära eh, riiklike koostööpunktide võrgustiku ning me peaksime ikkagi edasi pidama ka neid musti nimekirju kus on eh, kirja pandud täiesti aktsepteerimatud eh, praktikad eh, aga nende direktiivide elluviimisel on vaja head koostööd rahvus, tähendab riiklike ja institutsioonide, Euroopa institutsioonide vahel ning ma kutsuksin üles selleks, et liikmesriikide parlamendisaadikud saaksid suurema kontrolli kaubandustavade eh, osas. nüüd ma annaksin sõna proua volinikule. kõigepealt ma tahaksin tänada voliniku proua Vailerit eh, eh, selle raporti eest ja loomulikult me loeme seda raportit komisjonis väga tähelepanelikult. ma olen väga tänulik talle ka nende komi-, kommentaaride eest, mida ta tegi menetluste osas. komisjon on täiesti nõus sellega, et on äärmiselt oluline, et liikmesriigid võtaksid adekvaatselt üle need uued kontseptsioonid, mis direktiivides sisalduvad ning et liikmesriigid annaksid oma panuse eh, sel nende direktiivide eh, üht laseks rakendamiseks. mis puudutab ülevõtmist, siis Hispaania ja Luksemburg on kaks liikmesriiki, kes eh, on tööga hiljaks jäänud ja möödunud aastal andis komisjon asja kohtusse. Eh, komisjon on nõustanud liikmesriike selles osas, et ei oleks eh, valet ülevõtmist ja teatud probleeme teatud liikmesriikidega on olemas, sellepärast nad ei taha rakendada täielikku harmoneerimist. ning eh, selle eh, ning nende riikide suhtes on eh, komisjon valmis alu, alustama rikkumismenetlust. oma raportis nimetab raportöör mitte ainult tarbijaid, vaid ka eh, väikese ja keskmise suurusega ettevõtteid, kes eh, langevad ebaausate eh, kaubandustavade ohvriks ning siis ning just nimelt selle juures mm, Äh, rõhutab komisjon, et tegemist on väga ambitsioonikate äh, ettevõtmistega ning tõepoolest see, mis rakendub tarbijatele, peab rakenduma ka ähm, ettevõtete vahelises suhtlemises. Äh, peetud on konsultatsioone ja selle kaudu selgus, et et tegelikult nõukogu ei taha, et ähm, antud ebaausad kaubandustavad rakenduksid ka ettevõtete omavahelises äh, suhtlemises. tegemist on juhtumiga, kus arvati, et eh, ebaaus kaubandustava on siiski eh, eh, kõigepealt prevaleeriv suhtluses ettevõtte tarbija vahel, aga just ebaaus kaubandustava ettevõtete vahelises suhtlemises väljendub reklaami, eksitava reklaami vallas. mis puudutab tarbijakaitse seadusandlust, siis komisjon jätkab koordineeritud tööd ehm, tarbijakaitse eh, võrgustiku kaudu. komisjon eh, loodab ka eh, parlamendi toetusele lauskontrollide puhul. komisjon töötas välja selle mehhanismi ning komisjon lisab, et Eh, järgmine eh, variant eh, tarbija kaitse scoreboardist hõlmab ka lauskontrolle. vaja on teavitada tarbijaid nende õigustest ning tõepoolest on Äh, vaja vaadata, kas ikkagi on õigustatud niisuguse veebilehekülje, äh, veebilehekülje äh, olemasolu, kus antakse nõuandeid selles osas, kuidas mustast nimekirjast pääseda. liikmesriigid peavad tagama selle, et eh, ebaausad kaubandustavade direktiiv eh, rakendataks ellu ning et rakendataks õigesti ellu ka eksitava, eh, eksitava reklaamidirektiiv. siin me kasutame ära ka kohtulahendit ning sellest on saanud oluline instrument tarbijakaitse seadusandluse arendamisel. suur tänu me hääletame homme. ning proua Vailer rääkis oma ettekandes ka metodoloogiast. sellise küsimuse, sellise otsuse tegid esimehed ja konsulteeriti ka poliitiliste fraktsioonide esimeestega, sellisele otsusele ju jõuti, te teate seda. nüüd siis läheme edasi härra Guerreiro raportiga, mis puudutab ühtset kalanduspoliitikat ning ökosüsteemipõhist lähenemisviisi, teil on neli minutit. suur aitäh!